hääletamine leiab aset homme kell kaksteist null null ja jõuame kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal olukord Nigeerias. ja kõrge esindaja nimel võtab jällegi sõna Taani minister, palun. Eh. aitäh jälle aitäh, et mul on nüüd võimalus rääkida Nigeeriast mm, kõrge esindaja nimel. mul on hea meel ähm, teiega täna siin ka seda küsimust arutada. Nigeeria on otsustaval ristteel, president Jonatani reformipoliitika võib vormida Nigeeria tulevikku. Demo-, demokraatia seal riigis konsolideerumas ja majandus kasvab kiiresti. Nigeerial on potentsiaal saada Saharast lõuna poole äh, jäävas Aafrikas äh, suurimaks majandussubjektiks ähm, mõne aasta jooksul. tal on väga suur roll Aafrika mandril, see oli äh, Julgeolekunõukogu liige ning on Inimõiguste Komisjoni äh, liige käesoleval aastal. endine president Obasanjo ähm, oli hiljuti äh, ECOWASi delegatsiooni, siis ECOWASi ja Aafrika Liidu äh, ühismissiooni juht, kes käis Dakaris äh,, et vaadata sealseid valimisi ning äh, kellelt tuli väga jõuline sõnum, mis toetas demokraatiat ja inimõigusi. ma sooviksin tänada teid, lugupeetud saadikuid, selle eest, et olete ähm, huvitunud Nigeeriast möödunud kuudel. ma ütlen seda erilise veendumusega, sellepärast et mul oli meeldiv võimalus ähm, esindada kõrget esindajat Ashtonit hiljutisel ministrite tasandi koosolekul, mis toimus Nigeerias Abujas kaheksandal veebruaril, see oli märkimisväärne sündmus ja äärmiselt positiivne sündmus. Nigeeria ees on ikka veel vägagi suured küsimused Äh, ja väljakutsed. Euroopa Liit ähm, mõistab vägagi hukka hiljutised rünnakud, ähm, mis pani toime Boko Haram, ähm, kus äh, äh, kaotasid elu väga paljud inimesed. jõulude aegne kirikute pommitamine ning hiljutine enesetapurünnak äh, Joossi kirikule kahekümne kuuendal veebruaril ning uuesti üheteistkümnendal märtsil, need on väga šokeerivad ja sama <clears throat> šokeerivad on teised rünnakud, sealhulgas see, mis toimus Kanos mõned nädalad tagasi. kahetsusväärsel kombel järjest rohkem rünnakuid on ja järjest rohkem inimesi kaotab elu nendes. nii et see vägivallaspiraal ähm, kogub tuure ähm, ja kõrge esindaja Ashton on korduvalt ähm, väljendanud oma solidaarsust ja ka- ja kaastunnet ohvritele, haavatutele ja peredele. ma sooviksin kasutada mm, võimalust äh, tunda kaasa kahe Euroopa pantvangi surma pärast Nigeerias kaheksandal märtsil, me mõistame vägagi selgesõnaliselt hukka ähm, sellised kuritegelikud ähm, ettevõtmised nagu pantvangide võtt ja tunneme kaasa nende ähm, inimeste perekondadele. Euroopa Liit äh, seisab Nigeeria võimude kor-, kõrval nende võitluses terrorismi äh, ka ning nende pingutustest, kus nad püüavad kaitsta kõiki oma riigi, riigi kodanikke. Boko Harami põhjusi on palju, kuid ähm, ei ole sugugi kokkusattumus, et kõige jõulisem on ta riigi põhjaosas, millel on ähm, Aafrika kõige hullemad majandussotsiaalsed näitajad. Nigeeria Kirdeosa on üks äh, neid hädapiirkondi, mis maailm on ära unustanud ja asjaga tuleb ruttu tegeleda. Boko Haram on äh, ühe võrra ühtemoodi sihikule võtnud nii ilmaliku demokraatliku riigi muslimid ja kristlased. Nigeeria on jätkuvalt ilmalik riik, kus on äh, põhiseaduses äh, kirjas usuvabadus, samas Boko Haram püüab ära kasutada äh, Eh, rahvuslik-usulisi erinevusi, mis on alati Nigeeria taolises eh, eh, suures riigis olnud eh,. Nigeeria keerulistel probleemidel on muidugi ka usuline dimensioon, aga eh, usku ei saa pidada nende ainsaks põhjuseks. meil on väga hästi väga hea ajalooga regulaarne inimõiguste teemaline dialoog Nigeeriaga ja selle raames arutame ka muuhulgas usuvabadust. Äh, viimatine selleteemaline kohtumine toimus veebruaris ja Euroopa Liit ähm, on võtnud oma südameasjaks toetada Nigeeria valitsust ja rahvast ähm, selles, et ei saadaks ära kasutada äh, usku äh, vägivalla motivaatorina. ma sooviksin lisada, et Euroopa Liit on eriti aktiivselt tegutsenud usuvabaduse teemal viimase kahe aasta jooksul, sest just nimelt nende aastate jooksul on paljudes riikides ja mitte ainult Nigeerias olnud ähm, suurenenud ähm, usuline sallimatus ja vägivald. me oleme ähm, kasutanud kõiki olemasolevaid vahendeid nii kahepoolsetel kui mitmepoolsetel foorumitel New Yorgis ja Genfis selleks, et olla eesliidil, kui võideldakse äh, usulise sallimuse vastu ja me teeme seda jätkuvalt, kõik äh, Euroopa Liidu delegatsioonid öö, ähm, on saanud öö, ähm, palve, et nad hoiaksid vägagi tähelepanelikult silma peal oma, oma asukohariigis toimuval ja annaksid aru sellest, mis seal käimas on. Euroopa Liidu äh, välisministrid äh, veebruaris kaks tuhat üksteist ütlesid, et ähm, järgmistel kuudel peaks toimuma nii-öelda üldine hindamine. tulles tagasi nüüd Nigeeria juurde, õnneks on ka mõningaid positiivseid märke, et nigeerlased ise on võtnud initsiatiivi olukorra lihtsustamiseks, selle näitena võib tulla, võib tuua moslemi üliõpilaste assotsiatsiooni, mis näitab Facebookis äh, Boko Harami eksimusi äh, tähtsad ähm, islamijuhid Nigeerias on Äh, nimetanud Boko Haramit äh, mõrvarlikeks fanaatikuteks, Nigeeria katoliku piiskopid on rõhutanud, et Boko Harami kriis on ähm, parima välja toonud paljudes Nigeeria, nigeerlastes äh,. valitsus ähm, äh, töötab välja ja viib ellu kõikehõlmavat terrorismivastast strateegiat, mitmed väljapaistvad Boko Harami liikmed on vahistatud ja äh, Äh, oma kohtumisel Nigeeria valitsuse esindajaga kutsusin ma üles neid sam-, seda tööd jätkama. Nigeeria läheb korda ülejäänud maailmale, tal on äh, väga väärtuslik stabiliseeriv roll selles regioonis, ta on äh, maailma suurim nafta eksportija ja Euroopa Liidu öö, öö, mahult teisel kohal olev vedelgaasi eksportija Nigeeria on äh, vägagi äh, pühendunud tegevusele ÜRO-s, palju on nad andnud rahuvalvajaid ÜRO-le ja Nigeeria positsioon ähm, hiljutistes sündmustes äh, äh Liibüas räägib enda eest. põhimõtteliselt on, näen ma nendes tugevat ja avatud Aafrika partnerit, kes paljuski äh, jagab meie väärtusi. ministrite tasandi kohtumine mm, andis mitmeid avanguid, mida me nüüd edasi analüüsime, eh, muuhulgas leppisime kokku, et eh, sünnib dialoog rahu ja julgeoleku küsimustes, samuti ka kliimamuudatuste ja Rio pluss kakskümmend küsimustes. huvitav oli kuulda Nigeeria juhtidelt, kuidas nende arvates nende majandus areneb, nad mitmekesistavad oma majandustegevust selleks, et vähendada oma sõltuvust äh, naftast ja gaasist, investeeritakse infrastruktuuri ja põllumajandusse, püüavad järjest rohkem töökohti leida noortele ja elanikkonnale, kes, keda on sada kuuskümmend miljonit. Nigeeria vägagi kutsub üles ka Euroopat investeerima sinna, teiselt poolt on aga Nigeeria ees väga tõsised väljakutsed, muuhulgas on neil vaja leevendada väga levinud vaesust, halduse parandamine E. rahvuslik harmoonia ja korruptsioonivastane võitlus vajavad jätkuvaid jõupingutusi. E. Nigeeria inimõiguste ähm, alane tegevus on paranenud viimastel aastatel, aga on veel palju tööd vaja teha. julgeolekuolukord äh, Nigeeria deltas äh, on paranemas, kuid see on jätkuvalt vägagi habras. see regioon on äh, rahvuslikule majandusele või selle riigi majandusele otsustava tähtsusega tänu nafta tootmisele, nii et on äärmiselt tähtis, et seal rahu valitseks. Euroopa Liit praegu viib ellu kahesaja miljonilist programmi, et aidata selle regiooni arengut. Inimeste eraldamiseks on võimalik kasutada telliskive, kive ja sõnu, aga samade asjadega on võimalik ka sildu ehitada. lugupeetud saadikud, ma kutsun teid üles kasutada, kasutama oma kontakte nigeerlastega selleks, et toetada ja äh, edas, edendada seda silda Nigeeriaga ning ma ootan seda resolutsiooni, mis Euroopa Parlamendis homme vastu võetakse, suur aitäh! suur tänu! tänan ja järgmisena saab Rahvapartei nimel sõna härra Mari Mauro, kaheks minutiks palun. tänan president, minister, me täname teid selle jõulise ettekande eest, kus kirjeldati väga hästi Nigeeria olukorda. tahaksin nüüd veel avalikult öelda välja e-, et me peame mäletama neid kahte meest, kes armastasid Nigeeriat ning ähm, nad tegelikult oleksid pidanud olema seal võrdsetel alustel kõigi nigeerlastega, kuid äh, kasutades äh, Jumala nime võimule tulekuks on tegelikult tehtud Nigeeria rahvale halba, ka kuigi tegemist on ühe arenenuma riigiga, mis puutub naftatööstust selles piirkonnas. ma mõtlen, et Nigeeria probleemid ei ole ainult etnilised või religiooniga seotud, tegemist on võimuvõitlusega ja sellel on negatiivse, negatiivsed tagajärjed olnud, eriti viimastel kuudel. kui meie nüüd ütleme selgelt välja, kuidas me hindame olukorda, siis ikkagi ei suuda me kodusõda vältida. mõelgem sellele, millised on erinevad poliitilised jõud riigis. islami fundamentalistid kasutavad religiooni ettekäändena selleks, et saavutada kontroll energiaallikate üle. aga valitsus ka ei reageeri sellele. seega mina sooviksin, nagu te mõistate, et äh, me peame järjekindlalt ikkagi kaitsma neid ideid, millest te rääkisite suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, proua Kai-, De Kaiser. tänan, härra minister, tõesti väga raske on kujutada ette selliseid kontraste ja selliseid pingeid nagu Nigeerias. ühest küljest on tegemist äärmise vaesusega, eriti riigi põhjaosas ja teisest küljest tohutud naftarikkused, mida ekspluateerivad äh, firmad, kes ei kohku tagasi Nigeri jõe äh, reostamisest. Äh, äh, lõunas elavad kristlased, põhjas moslemid, araablased, jätkub ka poliitiline korruptsioon, vaesus valitseb, aga te ütlesite, on juba näha, et Nigeeria on valmis demokraatlikke samme astuma ja vastutama oma tuleviku eest. aga igapäevaelu reaalsus on väga raske. tõesti, te ütlesite väga hästi, härra minister, et äh, Nigeerial on oluline roll ka rahvusvahelisel tasandil, eriti äh, Lääne-Aafrikas. ta aitab kaasa äh, Aafrika Liidu arengutele Abujas äh,, ta on aidanud äh, konfliktide lahendamisele kaasa Zimbabwe's näiteks ja ta on osalenud mitmetes rahuvalveoperatsioonides Aafrikas ning hiljuti saatis ta naistest koosneva politseimissiooni Libeeriasse. kui me räägime täna äh, see Nigeeria resolutsioonist, siis me oleme püüdnud seda kõike kajastada, aga siiski äh, tahaksime esitada oma selgeid nõudmisi. nimelt me soovime, et naftafirmad oleksid läbipaistvad, respekteeriksid keskkonnakaitset ning hüvitaksid keskkonnale tekitatud kahju. me oleme ka soovinud, et tühistataks homoseksuaalsust kriminaliseeriv seade. see on muide meie fraktsiooni prioriteet, on vaja ka poliitvangid vabastada ja ümber jaotada jõukus ning edendada usulist sallivust, mis võib tekitada terrorismi. suur tänu ja järgmisena proua Šake, kaks minutit, palun. suur tänu, eelmisel aastal käisin Nigeerias valimisvaatlejana. lootus nigeerlaste seas oli märkimisväärne. Nad tervitasid vaatlejaid, kõik, mis äh, aitas nende äh, häälte lugemisele kaasa, mm, oli meile nähtav ja äh, siiski valimiste ettevalmistamise käigus tapeti kakskümmend viis inimest, enamuses noored sõjaväelased, Nigeeria pojad ja tütred. vägivald on täiesti uskumatu. samuti on rahvas väga vaene ja tõesti on raske ette kujutada, kuidas ähm, ekstremistid mitte ei saavutaks oma eesmärki. Äh, erinevad äh, rahvusgrupid on äh, üles asitatud üksteise vastu. Nigeeria rahvas, rahvastik moodustab viiendiku Aafrika rahvast, seitsekümmend viis miljonit kodanikku on alla kaheksateistaastased. Nad hakkavad õigustatult endale uusi võimalusi nõudma, nad soovivad rohkem, kui nende vanemad on saanud, nad suhtlevad läbi meedia, uue meedia ja nad mõistavad, et nii rikas riigis ei pea inimene olema vaene. noored kasutavad mobiiltelefone ja suhtlevad, nad nõuavad, et valitsus oleks vastutustundlik ja me peame just noortesse investeerima, avaldama, avardama nende võimalusi ning võitlema ekstremistlike võrgustike vastu. Nigeeria on rikas, ma rõhutan seda nii loodusvarade kui inimkapitali poolt, poolest ning meie peaksime nõudma seda, et hea valitsemine aitaks ära hoida terrorismi ning toetaks jätkusuutlikku majandust. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Rosa Argentiini. suur tänu. Nigeerias elab üle saja viiekümne miljoni inimese, Nigeeria on maailma üks suurimaid naftatootjaid. kui midagi läheb seal halvasti, siis see destabiliseerib kogu regiooni. riik võiks hästi elada oma naftatuludest, aga korruptsioon õõnestab riiki. naftadollarid kaovad ainult mõnede üksikute inimeste taskusse meil on mitmeid näiteid selle kohta Aafrikast, äh, kus äh, rikkalikud loodusvarad on muutunud nuhtluseks ning äh, samuti on Nigeerias usulisi konflikte, vaesus, ning peab ütlema, et ei saa öelda, et üks usk on halvem kui teine. nigeerlased küll, osa neist võitlevad äh, Jumala nimel, kuid äh, vaadakem tegelikult, mis äh, selle loosungi taga on. tuleb reageerida, põhjus on korruptsioon ja Euroopa peaks midagi tegema, et võidelda Nigeerias korruptsiooni vastu, rakendades näiteks äh, juhiseid, mis puudutavad läbipaistvusnõudeid naftasektoris ja mäetööstuses. naftatööstus peab vastutama Nigeeria vast-, valitsuse ees ja ma arvan, et ähm, Nigeri deltas ähm, mängib väga olulist rolli ka üks ähm, Hollandi naftafirma, miks mitte nõuda temalt läbipaistvust? kas komisjon on valmis seda tegema? suur tänu, härra Tänuk, palun. suur tänu. pärast äh, inimrööve ja ähm, metsikusi Boko Harami poolt äh, ei, ei saa me ära unustada, et tegemist on väga ebastabiilse riigiga, kuid ähm, kuidas saab mõista, et Nigeeria, äh, kes on rikas nafta poolt, soovib alalist kohta ÜRO Julgeolekunõukogus ähm,? praegu toimuvad seal erinevad usulised äh, konfliktid, erinevate rahvusgruppide vaheline võitlus, valitsus äh, võitleb omakorda äh, korruptsiooniga, mis on siiski väga laialdaselt levinud. kõik need sündmused, mis on toimunud Nigeri deltas, panevad meid muretsema. ka Nigeris, Nigeerias on kaksteist osariiki, neil on erinevad usulised veendumused ja mina olen väga mures Nigeeria kui kestliku riigi tuleviku pärast. kaheksandal märtsil püüdsid äh, Briti äh, sõjaväelased vabastada äh, pantvange ühte itaallast ja ühte, ühte mm, Briti mm, Chris McManust ja Franco Lamolinarat, kuid neil ei õnnestunud seda teha. me mõistame hukka nende mõrvamise. president on küll otsustanud võidelda korruptsiooniga ja taastada Nigeeria äh, turumajanduse, kuid ning meie peaksime Euroopa Liidu poolt nüüd toetama tema äh, valitsust ning ähm, äh, seda täies teadmises, et vastasel korral ähvardab meid suur immigrantide voog Nigeeriast. suur tänu ja järgmisena härra Provera, kaks ja pool minutit, palun tänan, juhataja. kristlaste jälitamine ja mõrvamine Nigeerias jätkab suuremahuliselt. relvastatud rühmitus Boko Haram soovib riiki islamiseerida tapetud on üle tuhande kristlase, tuhanded kristlased on pidanud põgenema ja samas äh, ka Iraagis ja Egiptuses on tuhandeid kristlasi, keda taga kiusatakse, tapetakse ja kes on sunnitud põgenema välismaale. tegemist on äh, religioosse rassismiga, mis on suunatud äh, kristlaste vastu ja seda nüüd aktsepteeritakse resigneeritult või fatalistlikult. rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas ka Euroopa Liit ning ähm, tipp-poliitikud ja religioossed juhid äh, peavad äh, häälekalt äh, selliste arengute vastu võitlema. mõõdukad moslemid, kes on vägivalla vastu, peaksid tegutsema koos meiega, et võidelda oma kristlike kaasmaalaste õiguste eest ja tulen tagasi Nigeeria juurde juhiti tähelepanu sellele, et vaesus on seal riigis väga levinud, samas kui tegemist on tegelikult rikka riigiga. Nigeeria võiks lihtsalt tagada heaolu äh, kõikidele oma kodanikele, aga nagu äh, kolleeg Sargentini ütles, siis äh, probleemiks on korruptsioon. korruptsioon läbib kõiki riiklikke ja muid struktuure Nigeerias, ei ole vaba turgu, ei ole keskkonnakaitset, ei ole demokraatiat lõppkokkuvõttes ja kõike seda korruptsiooni tõttu. Nigeerial on vaja juhtivat ühiskonnaklassi, mis oleks äh, eelkõige just äh, aus, enne seda me ei saa rääkida moodsast demokraatlikust riigist. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Stadler, palun. juhataja, daamid ja härrad, härra minister võib-olla Nigeeria terrorismil ja vägivallal on äh, oma spetsiifilised äh, aspektid. Äh, tuhandeid juba in-, inimesi on seal hukkunud, aastaid midagi ei ole muutunud ja ma jätkan sealt, kus härra Provera pooleli jäi. paljudes islamiriikides, ka nendes, kus väidetavalt toimuvad Araabia kevaded, on kristlaste tagakiusamist Sudaanis, Süürias, Pakistanis, Saudi Araabias, Egiptuses, Iraagis. kristlased on järjest suurema arv, surve all ja meie ei ole leidnud sellele arengule mingit vastust. Euroopa Liit peaks välja töötama nii-öelda ründe- ja kaitsestrateegia ja selle ka poliitikas rakendama. sellisest resolutsioonist, mis me homme vastu võtame, ei piisa, selles ei ole midagi halba, aga paber on äh, salliv äh, instrument ja samas äh, kristlastesse mainitud riikides ei suhtuta sallivalt, neil on vaja meie abi ja siin ei ole tegemist midagi religioosse konfliktiga, aga eurooplased peavad tõesti kaitsma kristlasi üle kogu maailma ja mõtlema, kuidas inimesi parem aig-, paremini aidata, kuidas panna paika parem strateegia, nii et abi nendeni tõesti jõuaks. suur tänu. ja nüüd äh, anname sõna kõrge esindaja nimel Taani ministrile, kuna ta peab äh, meie hulgast varem äh, lahkuma ja volinik Piebalgs võtab sõna arutelu lõpus, nii et äh, praegu annan sõna ministrile, palun. suur tänu. ma vabandan. aga meil on ka kodus äh, valitsusjuhtida ja ma pean seetõttu varem lahkuma. ma tahaksin tänada teid arutelu eest, mis on olnud väga huvitav kui ma käisin äh, viimast korda Nigeerias, siis äh, ma kogusin ka uusi fakte ja kindlasti volinik jätkab sealt, kus ma pooleli jäin. aga nüüd minu poolt. kui vaadata seda, mida Boko Haram teeb, siis nad soovivad siin õhutada suurt religioosset äh, konflikti. siin on ju tegemist äh, riigiga, kus äh, inimesed on abiellunud sõltumata sellest, millise religiooni esindaja ollakse, seni ei ole olnud äh, suuri religioosseid konflikte Nigeerias ja religioossele kaardile praegu mängida on täiesti vale, loomulikult on kõikidel religioonidel õigus äh, eksisteerimisele ja kaitsele. ja kõige rohkem on äh, praegustest tormilistest arengutest puudutatud tegelikult moslemid ise ma tahaksin äh, öelda üht-teist ka kaheksanda märtsi sündmuste kohta. me väljendasime omalt poolt kaastunnet ohvrite perekondadele, me loomulikult äh, mõistame hukka sellise kuritegeliku ähm, teo, inimeste tapmine on kuritegelik, ükskõik milliseid argumente sealjuures kasutatakse. ei ole ühtegi argumenti, mis lubab ühelt inim-, ühel inimesel teiselt inimeselt elu võtta. Need mõrvarid tuleb äh, arreteerida ja nende üle tuleb kodu, kohut mõista, nendest kindlasti ei saa kujuneda märtrid edasi. poliitilised äh, juhid, nii ministrid kui ka president on äh, sel teemal äh, sõna võtnud. oluline on, et poliitikud kaitseksid olulisi väärtusi. ma arvan, et valitsus Nigeerias peaks siiski äh, tegelema keerulise olukorraga, sellepärast et äh, rahvas on väga vaene olukord on teatud määral eriline ja ma arvan, et Nigeeria peaks äh, siiski mängima Lääne-Aafrikas stabiliseerivat rolli. viimastel aastatel on toimunud majanduskasv, loodusressursside poolest ei ole see riik sugugi vaene ja äh, seetõttu tuleb otsustavalt võidelda korruptsiooniga korruptsioonivastane võitlus on muidugi ohtu, ohtlik nendele, kes praegu võimul on, aga igal juhul tänane ehm, debatt näitas, et see on vajalik, tänane debatt oli väga huvitav, ma tänan parlamendisaadikuid selle eest, tuletan meelde, et ka demograafilisest seisukohast on Nigeeria jätkuvalt väga tähtis riik eelolevatel aastatel ja seetõttu tuleb pidevalt jälgida hoolikalt, mis seal toimub, suur tänu! suur tänu teile ja järgmisena saab sõna proua Riia Omen-Reuten. suur tänu, juhataja! kolleegid juba mainisid äh, rünnakute arvu, mainisid seda, kuidas äh, radikaalsed islamistlikud rühmitused on järjest äh, rohkem hakanud rünnakuid läbi viima, sajad inimesed on äh, hukkunud. Boko Haram kasutab religiooni, et äh, destabiliseerida Nigeeriat. eksisteerib vaesus, tööpuudus, korruptsioon, noored inimesed on täiesti lootusetus olukorras ja kõik see loob viljaka kasvupinna ekstremismile meie Euroopa Liiduna ei pea vägivalda mitte ainult hukka mõistma, vaid me peame tegema kõik selleks, et toetada Nigeeriat. minu arvates on sealjuures äh, kõige olulisem see, et äh, rahvusvahelisel tasandil nimetataks äh, ka konkreetselt vägivalla põhjuseid ja selgitatakse, miks tegelikult rikas riik Nigeeria äh, ei äh, ole praktikas äh, rikas oma inimeste jaoks. juhataja, ma sain aru, et äh, Hollandi välisminister esitas eelmisel nädalal taotluse, et Boko Haram oleks äh, terroristlike rühmituste nimistus ja kui seda seni tehtud ei ole, siis minu arvates peaks seda küll tegema. suur tänu järgmisena saab sõna härra Cortes Lastra, palun. juhataja, volinik, kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, kuivõrd äh, kahetsusväärne on äh, vägivald, mis Nigeerias aset leiab. Nigeerial on suured loodusvarad, suured eeldused saada välisinvesteeringuid ja kasutada oma loodusvarasid selleks, et võidelda vaesuse vastu, mis Nigeerias vohab. juhataja, arengukomisjon võitleb inimõiguste demokraatia nimel ja arengu äh, abi nimel Nigeeria on praegu silmitsi konfliktiga, mille üheks põhjuseks on sügav vaesus. heaolu ei ole jagatud äh, Nigeerias võrdselt, vaesematel äh, ühiskonnakihtidel ei ole juurdepääsu isegi kõige lihtsamatele ehk baasteenustele nii et kõigepealt tuleks võidelda vaesuse vastu ja tagada tervishoiuteenuste ja muide põhiteenuste kättesaadavus. eelkõige tuleb võidelda sügava vaesuse vastu ja selleks ei piisa meie arenguabipoliitikast. meil tuleb kõik poliitikavaldkonnad ühendada, kui me räägime Nigeeriast. tuleb äh, rõhuda ka läbipaistvusele ja meiepoolsesse töösse peavad olema kaasatud ka Euroopa Liidu ettevõtted, äh, kes tegutsevad Nigeerias. praegused arengud on äh, suureks hoogs nii Nigeeriale kui kogu Lääne-Aafrikale praegu on seal tegemist pikaajalise põuaga, saakide ikaldumisega, toiduainete hinna tõusuga ja see võib endaga kaasa tuua järjekordse näljahäda Lääne-Aafrikas. ÜRO äh, ametkonnad juba hoiatavad selle eest ja me peame ennetama näljahäda, enne kui sellel saab olema veelgi rohkem ohvreid seal piirkonnas. suur tänu ja järgmisena härra Köörens, palun tänan, juhataja tahan teile öelda, et see barbaarsus ja vägivald, mis Nigeerias vohab, sellel on loomulikult väga viljakas kasvulava. Nigeeria valitsus ei suuda oma kodanikke kaitsta. eriti neid, kes on religioossete või muude vähemuste liikmed loomulikult äh, on äh, Nigeerias ka probleeme loodusressursside äh, kasutamisega, eriti just Nigeeria delta piirkonnas ja palju on probleeme korruptsiooniga. järgmisena proua Lambert tänan, juhataja. ma tervitan kauaoodatud võimalust äh, pidada arutelusid Nigeeria teemal. tegemist on väga olulise riigiga nii seal Aafrika piirkonnas kui ka rahvusvahelisel tasandil. ja jällegi me Nigeeriast rääkides oleme keskendunud oma resolutsioonis religioonile. tulles nüüd tagasi selle juurde, mida täna öeldi, siis äh, Boko Haram on äh, küll äh, selle vägivalla taga seal põhiliselt, aga nad ei tapa ainult kristlasi, vaid ka moslemeid, kes nendega ühel meelel ei ole. moslemeid on saanud ka surma, kui nii-öelda kristlased on andnud vastulöögi usujuhid ja poliitilised juhid ähm, on võtnud äh, sõna enda arengute teemal ja me peaksime oma sõnavõttudes ka keskenduma sellele, mis ühendab seda riiki, mitte mis lõhestab seda riiki. korruptsiooni valdkonnas tuleb loomulikult väga palju seal ära teha ja ma tervitan äh, endise kuberneri Ibori poolt öeldut, korruptsioonivastase võitluse teemal. nigerlased soovivad äh, tõesti toimivat valitsust, nad on tundide kaupa valmis äh, seisma kuuma päikese käes, et hääletada ja valida. me peaksime kindlasti tugevdama ka oma sidemeid äh, Nigeeria parlamendiga, toetamaks neid. ja ma ei näe praegu härra Šimanskit siin saalis, nii et äh, ma annan sõna järgmisele kõnelejale, härra Pelderile, pooleteiseks minutiks, palun. tänan, juhataja. islamistlik terroriorganisatsioon Boko Haram on Põhja-Nigeeria tõesti oma kontrolli alla saanud ja see on väga murettekitav areng. kristlased tugevalt kannatavad seal piirkonnas äh, piiramatu vägivalla all, mille allikaks on Boko Haram. olukord on äh, pingeline kristlastest äh, vähemuse jaoks Boko Harami ohvriks on langenud ka mõõdukaid moslemeid, nagu öeldi. juhataja, ma jõuan nüüd äh, põhiprobleemi juurde, mida siin resolutsioonis ka nimetatakse. kuivõrd on Boko Haram tunginud riigistruktuuridesse, kuivõrd äh, ta on infiltreerunud ja tahan esitada küsimuse volinikule ja sellesama küsimuse esitan ka proua Ashtonile paari nädala pärast, kui ta tuleb väliskomisjoni. võib-olla on äh, proua Ashtonil andmeid selle kohta, kuivõrd äh, on selline infiltreerumine kõige kõrgemal tasemel Nigeerias juba toimunud ja ja kui palju on Boko Harami esindajaid näiteks Nigeeria kogukonna hulgas Ühendkuningriigis? seda oleks ka huvitav teada. ja järgmisena proua Toots, palun. tänan, juhataja. põhjaiirlasena ma mõistan liigagi hästi seda valu ja hirmu, mida tunnevad äh, nigeerlased, kuna ühed ründavad teisi religiooni äh, põhjal. enesetapurünnakud äh, ka kirikute vastu leiavad äh, Nigeerias aset. ja Boko Haram ütles, et rünnatigi sellepärast, et tegemist on kirikuga ja kirikut võibki rünnata, tundub, et Boko Haram on kuulutanud sõna, sõja praktiliselt kõigile kristlastele. loomulikult on kannatanud ka teised inimesed kui kristlased ja loomulikult ma mõistan hukka igasugused tapmised meie peaksime asju nimetama õigete nimedega, me ei räägi siin ainult vaesusest ja korruptsioonist, vaid me räägime siin sellest, et rünnatakse ühte teatud kindlat ühiskonna osa. suur aitäh! härra Kaczmarek, palun järgmiseks juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, kahe tuhande kümnendal aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus ähm, mõisteti hukka kristlaste massivõrm. paraku tänase päeva seisuga võime öelda, et olukord Nigeerias on läinud veelgi viletsamaks. põhiseadus garanteerib ususe vabaduse, kuid võimudel puudub mõjujõud selle äh, usuvabaduse tagamiseks. Boko Haram eh, terroriseerib kristlasi ja püüab sisse viia šariaati igal pool Nigeerias. Nad kasutavad pommirünnakuid, kus on surnud üle üheksasaja inimese. nädal tagasi tapeti kaks pantvangi, eh, keda oli eh, kümme kuud vangis hoidnud üks Ühendkuningriigi kodunud kodanik ja üks itaallane eksperdid on siin varem öelnud, et Nigeeria vägivalla põhjused on väga mitmesugused. tänapäeval tundub, et põhiliseks vägivalla põhjuseks on äh, usuline sallimatus. Boko Harami nimi tähendab põhimõtteliselt seda, et äh, lääne haridus on patt. niisiis peame me toetame neid Nigeerias, kus püüavad vastu astuda öö, äh, usulistele fanaatikutele, aitäh! aitäh ja järgmiseks härra Berman, palun. tänan, juhataja. me oleme kõik mures nende raportite pärast, mis äh, Nigeeriast tulevad, üle viiekümne inimese tapetud, siis äh, inimröövid. järjest suurenev pinge, kõik need destabiliseerivad Nigeeriat. meil on vaja ähm, uskudevahelist dialoogi, aga alustada tuleb õigusriigist. kuriteod ei tohi jääda karistamata ähm,. vaja oleks, et nafta viiks riigi õitsengule, aga tegelikult toimub vastupidine protsess tulemuseks on ebastabiilsus. kuhu, selleks, et kõik Nigeeria naftatulu ei jõuaks äh, äh, suurte rahvusvaheliste firmade nagu Shelli taskusse, tuleks midagi ette võtta. vaja on jõulisemat tegutsemist. nagu siin kolleeg ütles, on väga tähtis kindlustada, et äh, läbipaistvus oleks olemas seal. Äh, läbi demokraatia, õigusriik ja julgeolek, äh, need on Euroopa Liidu välispoliitika põhimõtted. Euroopa Liidu esindajad peavad enda juurde kindlaks jääma Nigeerias. see, mida me eh, seal tegelikult teeme, näitab, kas me ise ka oma sõnade järgi käime. aitäh, härra Renandli! aitäh, juhataja ähm,. Nigeerias on olnud mitmeid ähm, tragöödiaid ja muuhulgas on need kahe pantvangi surm, Chris McManuse ja Franco Lamolinara tapmine ähm,. Äh, kaks riiki koordineerisid nende päästmist, itaallased kaebasid, et tegelikult Ühendkuningriik ei hoidnud neid toimuvaga kursis. ma ei tea, kas teie ka arvate, et Euroopa inimestel peaks olema nähtav nägu Euroopa välispoliitikas või Euroopa välispoliitika peaks olema meie inimeste nägu, see eh, Nigeeria juhtum on kahetsusväärne itaallasi ei kaasatud sellesse päästmisüritusse äh,, eh, Briti, brittide tegevus nurjas selle, see vajab Nigeeria-poolset vastust. aga samas me peame oma usaldusväärsuse säilitamiseks eurooplaste silmas, silmis oma tegevust parandama. proua Lohpiller, palun Boko Harami kuritegusid kolleegid juba mainisid, need on kohutavad ja oma brutaalsuses nad jahmatavad järjest äh, maailma üldsust. minevikus äh, on olnud äh, mitmeid vägivallaakte, juulis kaks tuhat üheksa tapeti sadu inimesi, kaks tuhat kümme täpselt samamoodi oli etnilist ja religioosset vägivalda kolmsada inimest tapeti, kümme tuhat äh, muutusid maapagulaseks. valitsus äh, kutsus ellu äh, uurimiskomisjonid, mm, kes uurisid asja, aga ei kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa ega kaks tuhat kümme uurimisraporteid ei avalikustatud ja kedagi vastutusele ei võetud. ja siin on tegemist tõesti jämedate vajakajäämiste ja rikkumistega leiavad aset äh, inimõiguste äh, rikkumised, aga vastutusele ei võeta süüdlasi. tänan ja järgmisena härra Sjopa üks minut. mikro, mitte. mikrofon, palun. aitäh, juhataja me oleme tunnistajaks tragöödiale Nigeerias, tapetakse inimesi ähm, usulise viha alusel. islamiterroristid rünnavad kristlaste kogukonda ainult sellepärast, et nende usk, traditsioonid ja väärtused on erinevad. on kohutav, et tänapäeva maailmas sellist tragöödiat võib juhtuda muslimite ja kristlaste kokkupõrkeid oli juba ka üheksakümnendatel aastatel, aga rahvusvaheline üldsus ei olnud eriti järjepidev sellele reageerimisel ja nüüd palun väga, tulemused on käes. tulemusi on näha näiteks möödunud ähm, nädalast, kui neliteist inimest tapeti Jossi kiriku rünnakus. me peame ühehäälselt need rünnakud hukka mõistma, me peame ette valmistama plaani, kuidas toetada Niga-, Nigeeria võime nende äh, püüdlustes riiki lepitada ja me peame Islandi äärmuslased hukka mõistma, aitäh! Äh, härra Mitchell, aitäh, juhataja! Boko Harumi tegevus on väga, väga hukkamõistu väärt ja ma kutsuksin üles kõrget esindajat praegu võtma meetmeid, eh, millega demonstreerida, et Boko Haram peab oma tegevuse eest vastutama. juba eh, tuhandeid on nad tappenud, viimaste, viimase poole aasta jooksul on nad võtnud sihikule ka kristlastest kirikus Eh, käijad. Jossis ja Kanos on sada kaheksakümmend viis inimest surma saanud tänu sellele. Eh, teisest eks tahaksin ma öelda, et eh, Nigeeria on maailma kaheksas, suuruselt kaheksas naftatootja, samal ajal aga väga suur osa nende elanikkonnast elab vae-, allpool vaesuspiiri. Nende naftatoodete tootjad peaksid ka midagi ette võtma nende suhtes, kes nende häbiväärsete kuritegude eest vastutavad on. aitäh! ja proua Gretu, üks minut, palun. suur tänu, president see, mis Nigeerias toimub, ekstremism, vägivald, ebastabiilsus on väga tõsine. ka lääne kodanikud on seal oma elusid kaotanud, see on väga alarmeeriv. nüüd tuleb takistada usuvägivalda, me peame tegema kõik selleks, et võidelda nende terrorirühmitustega, keda koordineerib Al-Qaeda Nigeeria on Aafrika kõige rahvarikkam riik, seal elab sada kuuskümmend miljonit inimest, aga ikkagi, eh, kuigi riik ei ole iseenesest vaene, on rahvas väga vaene. Nigeeria on kaheksas, suuruselt kaheksas naftatootja ning eh, samas eh, on Nigeeria inimarengust seisukohalt siiski väga maha jäänud korruptsioon ja ehm, halvad valitsemistavad tuleb kaotada. aitäh, härra äh, Peterle, aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. möödunud aastal valimiste ajal oli mul võimalus Nigeeriat paremini tundma õppida. ma pean neid Euroopa Liidu üheks või võtmepartneriks. ma mõistan hukka valimiste järgse vägivalla, mis destabiliseeris riiki. mõistan hukka ka terrorismi laienemise. Äh, kristlaste ja moslemite suhted ei ole Nigeerias võtmeküsimus. ma tean, et mõlemad pooled tegelikult soovivad rahumeelset ja jätkusuutlikut arengut oma riigile Äh, sellist, kus arvestataks sisemist mitmekesisust. kolm asja on Nigeeria tuleviku jaoks tähtsad, halduse parandamine, erinevate regioonide eripära arvestamine ning süstemaatiline konflikti allikatega tegelemine. koos on vaja vältida terrorismi ning poliitilise tahte vägivaldset läbisuremist, surumist. sellepärast ma teen ettepaneku, et Euroopa Liit jätkaks koostööd Nigeeriaga, aga et sellel koostööl oleks ka parlamentaarne dimensioon. ma sooviksin tervitada siinkohal suursaadik Barajat Nigeeriast, kes kuulab meie arutelu. aitäh, härra Peterle. proua Streffler. president, volinik, kolleegid la pauvreté extrême la corruption endémique la mauvaise gouvernance ont créé un environnement propice aux groupes extrémistes et leur vaesus ja viletsus on ekstremistidel väga lihtsaks teinud äh, inimeste värbamise. me peame palju tõhusamalt äh, tegutsema, et äh, lõpetada nigeerlaste karistata, karistamatus. järjest me, meile ei äh, kõlba enam äh, lihtsad selgitused, äh, suured sõnad, me peame arvestama, et Nigeeria valitsus peab ise midagi ära tegema, et poliitilist ja majandusolukorda parandada. naftarikkused on, on väga halvasti hallatud, aga rahvusvahelised naftafirmad peavad samuti lõpetama keskkonna reostamise, arvestades äh, seda, kui kahjulik on nafta tootmine keskkonnale ja kohalikule elanikkonnale. suur tänu, härra Preeda, palun. suur tänu. president, nüüd äh, on räägitud juba mitu kuud Nigeeriast, kus on äh, olukord muutunud järjest murettekitavamaks. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrist kaotas oma elu terrorirünnakutes mm, ja eh, hiljem on veel nelikümmend neli inimest eh, katoliku kiriku pommirünnakus kaotanud elu eh, Põhja-Nigeerias Kano linnas toimus terrorirünnak, kus üle saja kaheksakümne inimese sai surma. Need on väga barbaarsed rünnakud, mille eest on vastutuse võtnud Boko Haram. juba kümme aastat kes-, kestavad moslemite ja kristlaste vahelised konfliktid, seda ei, ei saa ignoreerida. kõik see ähvardab riigi eh, tasakaalu ning eh, tekib küsimus, kas Nigeeria võib-olla üldse ei kao see, nende konfliktide tagajärjel kaardilt. meie ülesanne on toetada tolerantsust eh, Nigeerias ja ühisresolutsiooni kohta tahaksin öelda, et Boko Haram tegelikult ähvardab eh, nii Nigeeriat. meie peaksime toetama neid jõudusid, kes soovivad pigem Nigeeria hüvangu heaks tegutseda. tänan. aitäh, kolleeg Somni äh,. Nigeerias on olnud arvukalt ohvreid, kahe tuhande üheksandal aastal ähm, vägivald eskaleerus ja tänu eelkõige islamistlikule rühmitusele Boko Haram. juulis kaks tuhat üheksa organiseeris ta öö, üle saja rünnaku, surma sai üle üheksasaja inimese, sealjuures paljud jõulude ajal. Nad tahavad ähm, kõigis ähm, kuues Nigeeria osas sisse viia šariaadi, nad on välja kuulutanud kristlaste vastase sõja ja nad soovivad äh, neist kristlastest siis põhjaosas lahti saada. see on ähm, riigi kõige tagakiusatum rühmitus ning äh, see võib äh, tekitada migratsiooni Euroopa. olukorda Nigeerias iseloomustab poliitiline ebastabiilsus ja korruptsioon ning ebavõrdlane varade jaotus. SKT poolest on ta öö, ähm, teisel kohal, ta on öö, äh, tähtis ka Euroopale öö, ähm, naftatarnijana ja gaasitarnijana kahetsusväärne on see religioosne fanatism, Euroopa Liit peab süvendama dialoogi Nigeeria valitsusega. aitäh! ja härra Svensson. aitäh! Taani minister oma lühikeses lõpusõnas ütles, et Nigeerial on head poliitilised juhid. võib-olla neil tõesti on head poliitilised juhid. on siiski häbiväärne, et niivõrd naftarikas riik võib olla nii korruptsiooni äh, uppunud ja seal võib olla selline vaesus. Äh, me näeme, millised on pinged kristlaste ja muslimite vas-, vahel, keegi äh, ei saa seda nägemata jätta. Euroopa Liit on Nigeeriale viie aasta jooksul lubanud miljardeid eurosid. me eeldame, et selle abiga seoses esitatakse ka väga resoluutsed nõudmised ja me loodame, et komisjon seda tõesti teeb, nõuab inimõigusi. muuhulgas tuleks eriliselt rõhutada just nimelt usulist vabadust, sellepärast et inimõigused ja põhiõigused on selline ähm, termin, mis jätab mulje, justkui sinna alla läheks kõik Äh, Nigeerias on aga võtmeküsimuseks just nimelt usuline vabadus. ja siin ei ole lugu mitte ainultki selles rühmituses, kelle nimi siin väga palju on kordunud, asi on ka valitsuses. me ei saa rahulduda sellega, et nemad lihtsalt jäävad kõrvalevaatajaks. Nad peavad esitama ka omapoolsed nõudmised. Äh, Nigeeria on väga rahvarikas, äh, suure rahvaarvuga riik ja ma olen veendunud, et valitsus peab rohkem ära tegema aitäh ja kolleeg Stastni, palun. aitäh, juhataja. me kõik mõistame hukka Nigeeria eh, islamistliku rühmituse terroristlikud rünnakud. kaks detsembrikuist eh, rünnakut ja jaanuarikuine rünnak, eh, nendest sai surma üle kahesaja inimesi, järjest suuremad pinged on kristlaste vahel lõunas ja moslemite vahel põhjas Need asjaolud takistavad äh, vajalike struktuuriliste reformide elluviimist. samuti need ähm, takistavad Euroopa pikaajalisi jõupingutusi, mille eesmärgiks on äh, poliitiline areng, majanduslik ja sotsiaalne areng ning ühtlasi destabiliseerivad need Nigeeriat. lahendused ei ole lihtsad, peame aduma, et rahvuslikud ja usulised äh, konfliktid on väga pikkade, ähm, pika ajalooga Nigeerias ja valitsus peab öö, äh, võtma sihikule põhjuse, mitte tagajärg ja põhjuseks on korruptsioon, juurdepääs joogiveele, äh, majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused. me peame Euroopa Liidu poolt öö, äh, avaldama suuremat survet, vaja on öö, õigusriiki seal ja peavad nende kuritegude toimepanijad saama oma karistuse. regionaalne areng ja jõuline õigusriik, nii saab ähm, takistada radikaalsete rühmituste tegutsemist. ja äh, julgeoleku- ja majandusreformi programmid võtavad inimestelt ära soovi liituda äärmuslastega. järgmiseks annan sõna proua Isajale suur tänu. lugupeetud juhataja, Nigeeria on ainus riik, kus on sama palju moslemeid ja kristlasi. suurema äh, väljakutseks äh, on praegu säilitada riigi ühtsus ja võidelda terrorismiga. Boko Haram on teinud vägivaldseid rünnakuid, pommirünnakuid, mille äh, sihikuks on kirikud ja tsiviil sihtmärgid. jõulude aegne kirikute ründamine on lihtsalt uskumatult julm tegu. Eh, nende tegude eesmärk on pingestada suhteid kristlaste eh, ja moslemide vahel ning eh, jätta mulje, justkui riigivalitsus ei suudaks riiki ohjata. Muhamed Muhari on vägagi silmapaistvalt hakanud kritiseerima president Äh, Jonatani reformipoliitikat. Äh, maal on väga palju ustavust nendele pingete õhutajatele ja vägagi lihtne on äh, saada inimesi nende äärmuslik, nendesse äärmuslikesse rühmitustesse. Boko Haramil arvatakse olevat ka kontakte Al-Qaidaga, julgeolekuolukorda mõjutab ka Tšaadist, Liibüast ja mujalt Aafrika riikidest tulevad töötud võitlejad ja nende relvad. Nigeeria juhtkonnal on praegusel hetkel vaja toetust riigi stabiliseerimiseks ning võitluseks terrorismiga. nüüd annan välisasjade komisjoni esimehele sõna, Ilmar Prokk, palun. juhataja, kolleegid, volinik ma usun, et me peame teineteisest eristama kahte asja, kõigepealt olukord äh, Nigeerias, millega meil on head äh, suhted, mis on AKV riik ja volinik teab ju väga hästi, kuidas me oleme Nigeeriale ka abi pakkunud omalt poolt, äh, samas kui tegemist on äh, naftarikka riigiga, nagu mainis ka kolleeg Stassen. ja samas teisalt siis Boko Haram kasutab äh, sellist retoorikat, nagu mõned teisedki äh, rühmitused seda teevad. seitsekümmend viis äh, protsenti religioosse vägivalla ohvritest on kristlased ja kogu islamimaailm, olgugi et neil ei ole tsentraalseid institutsioone, peavad äh, võitlema sellise vägivalla vastu ja end sellest distantseerima. meil on mured äh, Süürias, Egiptuses ja me teame ka, mis juhtus äh, Iraagis ja sel põhjusel on väga oluline, et välisteenistus nimetaks ametisse äh, inimõiguste voliniku, mis tegeleks, kes tegeleks ka kristlaste jälitamise küsimusega, mitte jättes kõrvale loomulikult teisi usulisi vähemusi, aga me peame selgelt nimetama oma resolutsioonides ka seda, et kristlaste jälitamise vastu tuleb võidelda. ja nüüd on kohale jõudnud meie hulka härra Šimanski, palun suur tänu, daamid ja härrad. Nigeeria on veel üks riik, kus jõuga püütakse eh, islami õigust kehtestada. tuhanded nigeerlased on vägivalla ohvriks langenud, šariaati sisseviimine mitmetes regioonides õhutab vägivallale, diskrimineerib nigeerlasi nende ligipääsul haridusele, tööle. Euroopa ei saa selles suhtes ükskõikseks jääda, sest ähm, see tõotab halba, tõelist tragöödiat meie diplomaadid peavad tegema kõik selleks, et nigeerlasi kaitsta. Cotonou lepingu alusel võime me nüüd poliitilist survet avaldada Nigeeriale ja keegi Nigeerias ei tohiks mõelda, et vähemuste vastased äh, ja religioossete vähemuste vastased kuriteod jäävad karistamatuks. suur tänu, läheme edasi vaba mikrofoniga, härra Prons, palun Nigeeria saab ikka veel abi pärast viiskümmend aastat iseseisvust, seal ei toimu mingit majandusarengut, enamus elanikest elab allpool vaesuse piiri. miks äh, Nigeeria on nii vaene, kas tal ei ole ressursse? sugugi mitte, ta on ma-, suuruselt kaheksas maailma naftatootja. me räägime siin väga pehmelt islami mm, äärmuslastest ja mis siis äh, on nende probleemide taga, kas tõesti ainult islam, ilmselt on seal tegemist täiesti äh, selliste piirkondadega, kuhu üldse ei tohi minna. Äh, kolonistid jagasid kunagi Nigeeria territooriumi ja see muidugi viis ka selleni, et tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal nigeerlased ise otsustasid oma saatuse enda kätesse võtta, aga kas meie ei, e, ei toimi praegu samamoodi, tõmbame ka e, eraldusjooni ja ütleme, et osad justkui ei oleks nagu sobivad kodanikud? proua Pasescu, suur tänu, e, president. hiljutine informatsioon Nigeeria kohta räägib sellest, et tegemist on väga tõsise vägivallaga on konstateeritud ekstremismi tõusu, religioosse äärmusluse arengut ning mitmeid rünnakuid. mida teha siis, et vägivallaspiraali ära pöörata? praeguse olukorra tagajärjed on katastroofilised, elanikkond on sada kuuskümmend miljonit, seal elab kakssada erinevat rahvusrühma, osa nendest on moslemid, nelikümmend protsenti on kristlased kogukondade vahelised konfliktid toimuvad väga keerulises majandusolukorras. kaheksakümmend protsenti elanikkonnast peab toime tulema vähema kui kahe dollariga päevas, kuigi ehm, Nigeeria on tõepoolest väga rikas riik. ma sooviksin, et äh, kõrge esindaja tegutseks palju aktiivsemalt selle nimel, et Nigeerias valitseks rahulik õhustik. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? kui ei ole, siis annan sõna volinik Piivalksile, palun uh,. president, austatud parlamendiliikmed, ma arvan, et tänane debatt on järjekordselt näidanud, et Euroopa Parlament on uh, on valmis toetama jõuliselt inimõigusi, demokraatiat. me ootame muidugi Euroopa Parlamendi jätkuvat toetust Euroopa Liidu tegevusele Nigeerias, meil on äh, regulaarsed kontaktid, koostöö Nigeeriaga, praegu oleme jõudnud ajaloolisele teelahkmele, Nigeeria ees on tõsised probleemid, kuid ka palju võimalusi. kuidas saaks siis nüüd komisjon vastata nendele probleemidele, mis Nigeeria ees seisavad? täna toetame Nigeeriat kahesaja miljoni euroga eh, Nigeri delta programmi läbi. me toetame seda habrast rahuprotsessi, mis seal toimub, me toetame ka mitmeid programme, näiteks haridusprogrammi. Põhja-Nigeeria haridusnäitajad on maailmas ühed kõige halvemad ainult seitsekümmend neli protsenti lastest käib koolis ainult, ainult viis protsenti lõpetab algkooli. Boko Haram hoiab la-, Nigeeria lapsi meelega eemal võimalusest areneda, et aidata tulevikus nii ennast kui ka, kui ka perekondi ja kogukonda, et aidata riik vaesusest välja seega haridus on väga oluline teema Nigeeria jaoks. Euroopa Liit äh, tõstatab regulaarselt äh, ka usuvabaduse küsimusi Nigeeriaga inimõiguste dialoogi pidades. kristlaste õigusi ei tohiks vaadelda eraldiseisvana äh, moslemite õigustest ja moslemite vägivallaaktidest. inimõiguste dialoog loodetavasti tugevneb tulevikus ja kõrge esindaja on ise lubanud äh, aktiivselt tegutseda selle nimel, ta on kohtunud ka äh, Taanis välisministritega ja on äh, mitmeametlikul kohtumisel rääkinud sellest, aga kuidas siis lõpetada see vägivald, millega tegeleb Boko Haram? ja me oleme alustanud Nigeeria terrorismivastaste jõudude toetamise paketi väljatöötamist. me keskendume radikaliseerumise algpõhjustele, marginaliseerimisele ning samuti ka tööpuudusele. selles paketis on ka õigusriigi ning justiitsdimensioon. Nigeeria äh, koostab omaenda terrorismivastase strateegia, mida me loomulikult toetame Euroopa Liidu poolt. hiljutine kahe pantvangi, Euroopa pantvangi tapmine päädis üheksandal märtsil kõrge esindaja avaldusega, ma tahaksin samuti traagilise juhtumi pärast kaevaldust avald-, ka-, ka-, kaastunnet avaldada pantvangide omastele, kuid me mõistame samuti otsustavalt hukka niisugused teod, kurjategijad tuleb kohtu ette tuua ja vastutusele võtta. ja lõpuks tahaksin rääkida naftatuludest. komisjon on nüüd teinud ettepaneku naftatulude läbipaistva äh,, läbipaistvama aruandluse tagamiseks, loodetavasti saavad need meetmed toetuse osaliseks kõik ettevõtted, kes tegutsevad Nigeerias, peavad täielikult ning läbipaistvalt avaldama oma naftatulud Nigeerias. tänan. suur tänu. selle arutelu kohta on esitatud äh, seitse resolutsiooni ettepanekut erinevatelt äh, fraktsioonidelt ja arutelu teemal olukord Nigeerias on käesolevaga lõppenud, hääletamine leiab aset homme kell kaksteist null null. ja liigume nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on olukord Valgevenes ja ma annan jällegi äh, sõna kõrge esindaja nimel äh, komisjoni äh, volinikule härra Peebalksile. juhataja mul on hea meel kõneleda teie nimel äh, siin, vabandust, mul on hea meel kõneleda teie ees äh, Catherine Ashtoni